E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, mm, jak to... Suur aitäh, ma saan aru, et seeläbi e, kiideti heaks e, minu tänase sessiooni juhtimine. aga nüüd esimene punkt hääletustes puudutab Patricia Surini raportit ning see puudutab Äh, parlamendi ja nõukogu otsust globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtnud see taotlus ning tegemist on siis kahe tuhande kolmeteistkümne aasta institutsioonide vahelise kokkuleppe äh, punktiga kolmteist, äh, mis võeti vastu teisel detsembril. ja nüüd läheme hääletuse juurde ning tegemist on äh, elektroonilise hääle palun, äh, hääletus on alanud. E, e, kes on vastu? E, oczywiście jest to roll call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 meil on kvalifitseeritud häälteenamus saavutatud, üle kolme viiendiku äh, saadikutest on hääletanud. seega on heaks kiidetud ja läheme edasi järgmise punkti juurde. ja me hääletame Paul Rüübigi äh, raportit Euroopa Parlamendi ning nõukogu otsus globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine vastavalt äh, teise äh, detsembri kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta institutsioonilisest vahelisest kokkuleppest Euroopa fondi vahendite kasutuse võtmise kohta kooskõlas äh, institutsioonidega tegemist on samuti nimelise hääletusega ja raport läheb hääletamisele. Kto z Państwa jest za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 sellega on hääletus lõppenud. ka siin on meil vaja kvalifitseeritud häälteenamust. kolm viiendikku saadikutest on hääletanud, suur aitäh, me oleme raporti heaks kiitnud. järgmine raport, mis hääletusele tuleb. Petri Sarvamaa raport. mis viga, küsib esi-, president järgmine raport, niisiis on härra Sarvamaa raport. globaliseerumise kohanemise Euroopa fond, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. kes toetab raportit? Kto z Państwa jest przeciw? Need, kes on vastu? Kto z Państwa się wstrzymał? Kes on erapooletu?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 globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine. ja annan sõna raportöörile. Isabel Toma, kaks minutit. lugupeetud saadik, suur aitäh äh, aitäh, et mulle sõna andsid, aga kardan, et võttes arvesse äh, tänast äh, õhkkonda siin Eh, siis ma ei tea, mis siin, siin kehv on, aga kahekümne viiendal aprill sel aastal äh, Prantsusmaa esitas taotluse kasutamaks globaliseerumise kohanemise Euroopa fondi, seda pärast BSA ettevõtte restruktureerimist. tegemist on üle kahe tuhande kolmesaja töötajaga, kes ei ole siiani töökohta leidnud, nad on eh, töötud siiamaani äh, Äh, me leiame, et see kava tehtud selleks, et neile aidata tööd leida, seega palun, et parlamendisaadikud toetaksid. suur aitäh, lugupeetud saadik. tegemist on ühe hääletusega, äh, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud, kes toetavad raportit?